suuliselt vastatav küsimus komisjonile isesõitvate autode kohta. ja ma kutsuksin nüüd esimese kõnelejana üles selle küsimuse autoril võtta sõna, nimelt Ismail Ertug, kes on raportöör. palun, härra Ertug suur tänu, härra juhataja, austatud proua volinik, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin ma öelda, et eh, me täiesti õigustatult oleme selle teema tõstnud päevakorda, sest et minu meelest on see tõesti tuleviku eh, vaatevinklist Euroopa Liidu jaoks tähtis teema, et kuidas näevad välja tehnilised arengud. autotööstus, kallid kolleegid, elab läbi praegu väga kiiret arenguperioodi. viimase kümne aasta jooksul on eh, järjest rohkem ja rohkem optimeeritud väga kaugele arendatud juhiabisüsteeme, see tähendab seda, et osaliselt on automatiseeritud äh, sõiduki juhtimine juba osamaja elust. ja sellel aastal äh, tulevad juba käibele siis näiteks parkimisabi, iseparkimissüsteemid ja kokkupõrke vältimise süsteemid. esimese põlvkonna isesõitvad autod on juba valmis ja teadlased räägivad juba aastast kaks tuhat kakskümmend kui aastast, millel esimesed seeriautod välja võiksid tulla. Ameerika Ühendriikides on juba mõnda aega toimunud väga suured arengud äh, tavaliikluses äh, testimisega isesõitvate autode puhul ja tööstus on tõesti astunud siin suurte sammudega edasi. samas on aga isesõitva autode potentsiaal seotud mitte ainult autotööstuse sektoriga, vaid vii-, võib viia ka suurte muudatusteni teistes tööstussektorites, logistika, põllumajandus või näiteks äh, mäetööstused. aga ka linnaplaneerimine saab sellest mõjutatud äh,, linnaruumi planeerimine äh,, mis äh, kõik saavad sellest mõjutatud. tööstus ja arendussektor äh, on praegu siis jõudnud nii-öelda poole peale ja ühiskonnale tutvustatakse juba uut uue tehnoloogia võimalusi ja rahvas ka sellest räägib, on Euroopa Liidus kahjuks vähe selliseid kontseptsioone, mis puudutaksid seda, kuidas suhtuda siis isesõitvatesse autodesse samas on aga terve rida põhimõttelisi äh, turvaküsimusi ja eetilisi küsimusi, mille Euroopa Komisjon on sead-, äh, mis Euroopa Komisjon peab endale seadma. mitte ainult sellepärast, et tulevikule suunatud, ohutusele suunatud ja tõhusale, tõhususele suunatud äh, liikluspoliitika välja kujuneks Euroopas, vaid ka sellepärast, et meil on vaja Euroopa tööstuse jaoks selget seadusandlikku raamistikku, me peame tagama investeeringute kindluse, andma meile võimaluse konkureerida teiste maailma piirkondadega, eriti Ühendriikide ja Aasiaga, kui me tahame luua uued töökohad ja säilitada vanad Euroopa Komisjon peab seega endale esitama järgnevad küsimused ja leidma ajas vastupidavad lahendused. kõigepealt küsimus äh, vastutuse kohta, kuivõrd äh, kõige olulisem äh, on isesõitvate autode puhul see, et tehnoloogia võtab üle auto juhtimise ja seega on kõige olulisem küsimus, et kes vastutab õnnetuse olukorras, kas Euroopa Komisjon on juba tegelenud sellega, et kuidas vastutusküsimusi tuleks lahendada? ja siis on veel äh, avatud küsimusi andmekaitse ja küberturvalisuse kohta äh, andmete vahetamine autode vahel, aga äh, ka autode ja taristu vahel peavad äh, tagama isesõitvate autode puhul ohutuse. kuidas on lähenenud sellele komisjon, kuidas neid andmeid, mis autod annavad, äh, tagada ja kuidas tagada, et süsteemi infrastruktuuri kaitstakse küberrünnakute eest? ja, ja siis on taristu puhul ka küsimusi, kas isesõitvad autod kas need on võimalik integreerida liikmesriikide praegusesse transporditaristusse ja millist rolli peaksid mängima äh, liikmesriigid ja Euroopa Komisjon äh, uue taristu äh, eest tasumisel ja nüüd tüübikinnitused, ka siin on terve rida küsimusi. proua volinik, äh, isesõitvad autod eeldavad spetsiifilisi teste, aga praegu tüübikinnituste seadusandlus seda ei võimalda. kas komisjon on ka selles küsimuses midagi ette võtnud, mõelnud äh, Äh, sarnastele reeglitele, mis näiteks ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjade eeskujul. daamid ja härrad, äh, härrad, ma tahaksin proua volinikult veel ka küsida, kas Euroopa Komisjon on hakanud välja arendama strateegiat äh, isesõitvate autode jaoks. kas te olete minuga nõus, et arvestades majanduslikku ja tööstuslikku potentsiaali, oleks mõistlik rohelise raamatu koostamine ise sõi, sõi, sõitvate autode kohta, suur tänu. suur tänu, härra Ertug. nüüd Euroopa Komisjoni nimel annan sõna Mariann Tysonile, palun suur tänu, härra juhataja, austatud parlamendisaadikud, ühendatud, kooperatiivne ja automatiseeritud autojuhtimine on väga suure potentsiaaliga selleks, et liiklusvoogusid, ohutust parandada, tagada keskkonna eh, mõju, negatiivse mõju vähendamine transpordisektoris. selleks on vaja ka rohkem sünergiat ja eh, tihedamat koostööd Euroopa Liidu tasandil. Amsterdami deklaratsioon mida kinnitati täna transpordi mitteametlikul ministrite nõukogul, võtab väga selge seisukoha ja näeb eh, selles eeltingimust eh, Euroopa strateegia väljakujundamiseks eh, automatiseeritud autode puhul. see, et tänase transpordi nõukogu koos istub Amsterdamis, on põhjuseks, miks Volling Pultš Ähm, ei ole täna siin kohal ja te peate leppima minuga. Äh, komisjon on käivitanud dialoogi liikmesriikide ametkondadega ja erasektoriga, mis puudutab äh, äh, intelligentsete autode platvormi. lisaks sellele osaletakse ka telekomi autotööstuse kõrgetasemelises töögrupis, mida juhib volinik Oettinger partnerluse vaimus töötab komisjon Euroopa strateegia nimel isesuitvate autode heaks. see on osa Energialiidu teadusarengute, innovatsiooni ja konkurentsivõime strateegiast. teadustöö ja innovatsioonid on siin ka oluliselt autoga seotud. isesõitvad autod arenevad praegu väga kiiresti nimelt äh, järjest äh, peenemaks muutuvad juhiabisüsteemid, mis parandavad äh, turvalisust meil teedel, aga ka muudavad autojuhtimise mugavamaks ja juba meie teedel selliseid autosid ongi ja lühemas ja keskpikas perspektiivis on ilmselt need arengud jõudmas veelgi meie teedele, kuid ohutus ei tohi kunagi sattuda ohtu. ma tahan selgelt öelda, et automatiseerimise protsess peab tagama selle, et see toob kaasa ka tõelise ohutuse paranemise ja et sellega vähendatakse, mitte ei lisata riske meie maanteedel. Teie esimene küsimus räägib sellest, et milliseid probleeme tekitab see äh, automatiseerumine tuleb äh, loomulikult seadusandlust kohandada selleks, et automatiseeritud äh, sõiduki juhtumine, juhtimine oleks üldse lubatud ja et sellest saaks kasutada, seda saaks kasutada kõik tarbijad see ei puuduta mitte ainult äh, rahvusvahelisi maanteeliiklust käsitlevaid konventsioone nagu Viini konventsiooni, vaid ka liikmesriikide liikluseeskirju. Äh, ÜRO Euroopa Majanduskomisjonis see töö juba käib, äh, selleks et välja kujundada rahvusvaheline raamistik. on väga oluline tagada see, et garanteeritaks andmevahetuse turvalisus, et kaitstakse andmeid ja eraelu kõikides etappides. Need on väga olulised elemendid selleks, et rahvas võtaks selle mõtte vastu. terve rida algatusi on juba tehtud ohutuse osas ja seda digitaal ühtse turu raamistikus eraelu puutumatuse küsimused eh, lahendatakse uue eh, andmekaitsepaketi osas, eh, nimelt hakkab Euroopa Liidus kehtima üks andmekaitse seadusandlus. andmekaitse leiab kajastamist äh, ka äh, kõrgetasemelisel platvormil. nüüd algatused äh, isesõitvate autode puhul võtavad praegu peamiseks küsimuse, peamiselt vaatamise alla, et mida automatiseerumisega muutub. lisaks sellele siis maantee-ehitussektor maanteeehitust mõjutab see ilmselt ka, kui me tahame sellest uuest tehnoloogiast võtta parima. see ITS platvorm on see, kes sellega tegeleb ja ka e, mobiilsidevõrkude töö parandamisest räägitakse kõrgetasemisel ümarlaual mis on pühendatud just nimelt äh, siis automatiseeritud juhtimisele. nüüd paar sõna testidest ja äh, tüübikinnitustest ja äh, sõiduki ülevaatustest. Ehm, isesõitvad autod juba tegelikult suures mahus vastavad traditsioonilistele tüübikinnistustele, näiteks nagu heitkogused, ehit- ehm, ja UNITSE määrustega need on ka vastavuses. suur tänu nende küsimuste eest. Uh, suur tänu teile, lugupeetud proua president ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. rahvapartei nimel traditsiooni kohaselt saab sõna Stanislav Boltšak, palun, teil on sõna. suur tänu teile, härra president õnnetuseks see oluline punkt on meie päevakorra viimane punkt neljapäeva õhtul, aga eks peame selliste asjadega harjuma. on väga häbiväärne, et Marine Le Peni eh, fraktsioon ja teised euroskeptikud ei olnud siin selleks, et eh, see, seda punkti arutada ega ka näiteks immigratsiooniküsimusi arutada. olgu, kuidas on olen nõus paljuski sellega, mida ütles härra Ertug ehk siis raportöör. autotööstus eh, on uue ajastu veerel ehk siis nagu õhupallist minnakse lennuki peale ja, ja IT-eksperdid, autotöösturid eh, katsetavad esimesi täiesti iseseisvalt sõisvaid, sõitvaid autosid, mis peaks järgnevatel aastatel meie teedele ilmuma, see on ajalooline hetk aga nagu me näeme viimastele andmetele toetudes, on äh, tee edasi väga keeruline. vastavalt äh, hiljutistele andmetele Californiast, mis on üks äh, väheseid riike üle maailma, mis lubab testida liikluses isesõitvaid autosid viieteist, kui see katseperioodi vältel on testijad teatanud juba umbes kolme tuhande viiesajast Äh, probleem, probleemist. näiteks Mercedes-Benz üksi äh, teatas äh, tuhande viiesajast probleemist, mis esile kerkis ja tagasi on kõigest mõned tuhanded autod, kes, mis Californias ringi sõidavad. tegemist on seega tõsise probleemiga ning peame mõtlema eelkõige maantee turvalisuse peale. on ilmselge, et teatud tingimustel ei ole kuidagi võimalik eh, eh, isesõitvate autode õnnetusi ära hoida, sõltumata sellest, kui eh, kui hästi ehitatud see auto on ja küsimus on siis selles, kes on vastutav õnnetuse eest ja selle tagajärgede eest, nii et ma tahaksin taaskord küsida, küsida komisjoni käest, kuidas peaksime kohandama olemas olevaid raamistikke uute oludega, näiteks rääkis Eh, eh, näiteks eh, rääkis proua voliniku Viini kuuekümne seitsmenda aasta konventsiooni muutmisest, võib-olla tõesti peaks sellest peale hakkama. suur tänu teile, järgmisena saab sõna sotsialistide nimel proua Ayala Sender, teil on kolm ja pool minutit kõneaega. suur tänu, president, teie helduse eest. auto tööstus loomulikult soovib äh, uueneda, üks aeg hakkab otsa saama, nafta, bensiiniga sõitvad aknad äh, äh, hakkavad otsa saama, juhtidega autod hakkavad liikuma arenevas maailmas edasi, kus robotid asenevad inimesi ning väga hea on, kui ära hoitakse ohtlikke hetki ja õnnetusi, kuid ma arvan, et Eh, kui me eh, inimestel juhtimise ära keetame, siis eh, palju emotsioone ja ka juhtimisarmastuse peame selle ohvriks tooma. igatahes peame asjasse suhtuma väga ettevaatlikult. lennukite puhul on see juba juhtunud, nii lennukid on nii automatiseeritud, et kui tekib kriis, siis lennuk ei, siis piloot ei saanud juhtimist äh, Eh, enda peale tagasi võtta ja samamoodi igasugused inimesed võivad, insenerid võivad eksida ja sellega seoses eh, peaksime arvesse võtma mm, piiritu optimismi kõrval ka seda, et eh, igasuguseid problemaatilisi aspekte on ka väga palju. loomulikult tuleb ära hoida õnnetusi, ohvreid, kuid eh, Eh, ärgem unustagem, et see võib tähendada ka seda, et meil ei ole siis enam taksojuhte vaja, veoautojuhte vaja, eh, mehaanikuid vaja ja, ja mis saab siis eh, nende inimeste sotsiaalsetest õigustest, seega tegutsegem ettevaatlikult ning äh, kui me ise enam äh, juh-, äh, sõidukeid ei juhi või juhime neid väljaspoolt, sest see on veel üks teine asi, räägitakse äh, autonoomsest sõidukist, nagu keegi ei juhiks, kuid tegelikult keegi kusagilt ikka juhib. küsima peab selles, milline õigusraamistik selle puhul kasutusel on ja samal ajal, kui insenerid selliseid iseseisvaid autosid välja töötavad, Eh, peame, eh, pole me suutnud autode poolt tekitatavat eh, reostust kuidagi suutnud lahendada, võib-olla peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas reostust vähendada ning mina tahaksin meenutada ka seda, et ei ole mõtet hakata raudteed maanteedele tooma ja mõelgem selle peale, et neljanda ähm, raudteepaketi puhul oma tegevust harmoneerida, nii et äh, meenutaksin teile ka seda, et äh, isesõitvate autode puhul peaksime suutma eelkõige loodma äh, õigusloomelise raamistiku ja selles osas peab kokku leppima enne, kui igaüks hakkab ise suunas sikutama, nagu praegu toimub, sest äh, erinevad pilootprojektid, mille tunnistajateks me oleme, ei ole kaastalitusvõimelised ja sellega seoses toetan täielikult seda, mida ütles härra Ertug, on kiireloomuliselt vaja koostada valge raamat, kus kõik need erinevad aspektid arvessevõtmist leiavad, et killustatus ja sotsiaalsed mõjud oleks arvesse võetud, lisaks kõigele muule oleks vaja veel ka eh, kokku arvata kui suured on sotsiaalsed kulud äh, erasektoris äh, ja riigisektoris ja e, enne seda kõike enne seda, kui äh, e, e, me hakkame mõtlema, et meil, kuidas me loeme ja, ja, ja lobiseme autos sel ajal, kui auto sõidab ise sinna, kuhu meil vaja minna on. suur tänu teile, proua saadik ja ECR-i nimel saab sõna Äh, härra Zlotovski. suur tänu teile, president, lugupeetud daamid ja härrad. transportööri tuleviku peale peame mõtlema juba praegu, sest äh, iga päev toob juurde uusi mõtteid ja innovaatilisi ideid ja selleks pole meie eh, taristu ega meie seadused valmis. isesõitvad autod ei ole lihtsalt mingisugune mõte, vaid eh, seda juba, eh, neid juba ehitatakse ja need on paljude autoehitajate plaanides. selline revolutsioon võib meil ära hoida paljusid probleeme mobiilsuse, keskkonna ja julgeoleku küsimustes ja intelligentsed nutikad äh, isesõitvad autod tähendab sujuva, tähendavad sujuvamat liiklust, vähem autoõnnetusi, paremat äh, ressursikasutust ning äh, samuti nagu möödunud nädal näitas ka, paremat kaubavedust. sellised muutused vajavad aga põhjalikke ettevalmistusi näiteks tööturu ettevalmistamisel nii et eh, Euroopa Komisjon peaks eh, selliste autode laiema kasutusele võtmise üle tõsiselt järele mõtlema. suur tänu teie olulise mõtteavalduse eest. järgmisena saab sõna proua Gita Harantsova, palun. Uh, ma tänan. me kuulsime, milliseid imelisi asju meile tõotab vaat iseseisvad autod. mina isiklikult küll ootan seda, et minu auto täielikult võrku ühendatakse ja hakkab ise sõitma tulevikus, aga seadusandjatena kogu see erutus on üks asi, aga väga palju küsimusi on, mida me peame lahendama regulatsiooniga, kuidas kohandada meie tööstuspoliitika kõige paremini sellele nähtusele, kuidas tagada, et need autod on ohutud teedel ja kuidas kaitsta neid küberrünnakute vastu, kuidas tarbijate õigusi kaitsta, kui me andmeid rohkem kogume, kuidas vastutuse küsimused lahendada. Need on niivõrd keerulised küsimused, et me üksinda ei suuda neid ära lahendada. meie traditsiooniline autotööstus peab olema meie vestluspartner siin. harmoneeritud õiguslik raamistik saab olema palju laiem kui lihtsalt tehnilised aspektid ja sellepärast kuidas tuleb kaasata kõik sidusrühmad selle väljatöötamisse. sektor isegi peab proaktiivselt mõtlema selliste küsimuste üle järele nagu eraelu puutumatus, küberkuri eh, ohutus, uued ärimudelid ja nii edasi, meil on vaja eh, seda, et sektor kiiresti muutuks ja kohaneks uute nõudmistega, sest vastasel korral Euroopa Liidu et-, autoettevõtjad ja mitte autoettevõtjad väljaspoolt Euroopa Liitu hakatakse meie ettevõtetele standardeid seadma ja e, tähtis on mõelda, kuidas tehnoloogiat kasutada, et kodanike elujärge parandada. ja e, tähtis on, et sõiduki juhtumine oleks turvalisem ja meeldivam kogemus. tegutsegem kohe. roheliste nimel saab nüüd sõna proua Karima Telli. kolm minutit, palun kallid kolleegid, eh, meil juba on ühendatud autod eh, ja isesõitvad autod jõuavad meieni järgmise kümnendi jooksul. Eh, väike revolutsioon, mis nõuab ka revolutsioonilisi muutusi ja me üritame siin kojas robotite õiguse välja leiutada seadusandlus on äh, täiesti vältimatu. mida teha siis, kui juhtub õnnetus, kes vastutab, sest enam ei ole meil ju autojuhti, kas on autotootja äh, või, või kes selle eest vastutab, on väga oluline tagada see, et automatiseeritud auto peab kinni kõikidest tänastest normidest. Äh, autokoolidele tehakse sellega muidugi lõpp meil on vaja ka uut liikluseeskirja selleks, et tagada ohutus äh, teedel. kuid kõige rohkem on meil vaja läbipaistvust äh, meie äh, sõitjatele, et me ei satuks konkurentsi ohvriks ja on oluline, et autotööstus jääks Euroopasse. praegu, kui me vaatame heitkoguste teste, mitte ükski autotöötaja ei pea paik-, pea kinni Euroopa normidest ja kodanikud on need, keda karistatakse Äh, Prantsusmaal või Belgias on Volkswageni skandaaliga käivitatud äh, uuringud ja meie parlament äh, on ka käivitanud oma uurimiskomisjoni. Teie komisjoni oma teatises parandab kõneleja, üt-, ütlesite, et Euroopa Komisjon peab tegema rohkem koostööd rahvusvahelise autotöötajatega, mina läheksin kaugemale, meil on vaja Euroopa äh, ametit. täna räägime me siin heitkoguste skandaalist äh,, aga homme me räägime juba automatiseerumisest. loogiline äh, küsimus on ka see, et millega need autojuhid, autod sõidavad millise kütusega, kas äh, on need jätkuvalt diisliautod? ei, äh, me teame, et diislikütuse kasutamine tekitab äh, tuhandeid vähijuhtumeid aastas me peame mõtlema sellisele autole, mis tõesti vähem keskkonda saataks, saastaks ja siis see auto ise. automatiseeritud auto, kui see peaks käivitama autotööstuse konkurentsivõime uuesti ja peaks asendama uuesti jällegi teised auto teised sektorid äh, ja muutma linnaplaneerimise ümber. Äh, jah, tõesti peaks olema oma see isesõitev auto keskkonnasõbralik ja arendama auto ja toetama autode jagamise süsteemi millal kavatsetakse alustada läbirääkimised linnade ja maakondadega liiklusvoogude parendamaks, haldamiseks, millised tagasisided on meil selle kohta automatiseeritud autod, mis on juba ühendatud võrkudega ähm,, arvestavad ka andmekaitsesätetega ja äh, mis siis saab nendest miljonitest inimestest, kes töötavad autojuhtidena Euroopas? Äh, ja seadusandlus äh, äh, tegelikult põrkub alati tagasi selle näiteks Uberi juhtumi puhul, mida tuleb siis teha, kas hakkavad autojuhid meil varsti põletama maha isesõitvaid autosid selleks, et need töökohad jääksid alles, mida me kavatseme teha nende inimeste jaoks? jah, tegemist on revolutsiooniga, seda revolutsiooni on ka vaja, aga õpime ka sellest, milliseid vigu on teinud meie autotöötajad viimastel äh, aastatel äh, ja äh, tehnoloogia mitte ükski tehnoloogia ükskõik arukas ta on ilma arukate inimet- inimesteta ei toimi suur tänu, järgmisena ja kolleegid, palun pidage kinni kõneajast, kui vähegi võimalik. järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Koch, teil on poolteist minutit lugupeetud kolleegid, ma olen väga rõõmus selle üle, et me aegsasti nüüd komisjoniga hakkame arutama iseseisvaid autosid. jah, medali teine pool on digitaliseerumine ja tööstus neli punkt null jah, sellel on suur potentsiaal eh, muuta meie maanteeliiklust, aga me oleme protsessi alguses eh, täiesti isesõitvalt autod Äh, see tähendab seda, et on vaja ka õig-, praeguse õigusliku raamistiku kohandamist jah, isesõitvad autod ei ole mitte ainult suurepärane võimalus tõsta äh, turvalisust meie teedel üle, üle üheksakümne protsendi äh, autodega juhtunud õnnetustes on inimeste süül. aga peale selle ka jätkusuutlikkust on võimalik tõsta transpordis ning paremini kasutada ära bensiini ning vähendada ummikuid ja kolmandaks, jah, Euroopa Liidu teadus-arendustegevus võidab sellest, tehnilised lahendused on turul juba olemas ja testid Saksamaal näitavad seda jah, peame mõtlema, kuidas andmetega talitada edasi ja kuidas häkkerite rünnakute vastu kaitsta isikuandmeid ja kuidas infot kaitsta, mis on kogutud. ja vastutuse küsimused loomulikult vajavad selgitust kui tekivad siiski vältimatud kokkupõrked ja ka eetilisi küsimusi peab käsitlema ühel päeval. jah, peab sekundi murdosa jooksul öö, öö, otsustama auto ise, kas ta päästab elu või mitte ning tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksanda aasta Viini konventsioon tuleb ka läbi töötada, ümber töötada, et see kahekümne esimese sajandi nõuetele vastaks. Eh, suur tänu, härra Koh. ja nüüd saab sõna Andrens Pamikins üheks minutiks. lugupeetud eh, saadikud, kolleegid. Eh, jah, kes on lugenud Isaac Asimov praegune tehnoloogia areng lubab seda, et äh, olu-, äh, olulisel osal meie autod on juba automatiseeritud ja see ainult kasvab, see automatiseeritus. kõige olulisem küsimus on ohutus. iseseisvad autod peavad olema tehnoloogiliselt väga kaugele arendatud ja peavad arvestama kõikide liiklusoludega ja seega testi ja inspektsioonimeetmed peavad olema hoopis teistsugused kui tavaautode puhul ja need on väga-väga tähtsad. veel üks oluline küsimus on ohutus Üm ehm, kui juhuslikult auto maanteelt välja sõidab, peab olema võimalik autojuhil siiski üle võtta juhtimine ja Euroopa Liit koos liikmesriikidega peaksid hakkama välja arendama strateegiat ka selle transpordivaldkonna jaoks. kuid me ei tohiks unustada äh, Star tracki äh, seda, mida see on meile õpetanud, see filmiseeria äh,. nimelt, et teinekord äh, selline tehisintelligents võib üritada maailma üle võtta ja me peame mõtlema tõesti sellele, et kui palju me lubame tehnoloogial meie elu üle äh, kontrolli võtta. suur tänu! ja järgmisena saab sõna isas Kun Bilbao Barandika tänan, härra president, volinik, arvan, et eh, tehnoloogia areng isesõitvate autode juures eh, esitab meile paljusid institutsionaalseid ja majanduslikke küsimusi, mida on võimalik lahendada eh, sidusalt ainult Euroopa tasandil. siin ei ole küsimuse all mitte ainult me, olemasolevad reeglid, vaid ka avalike institutsioonide tegevus, mis on vajalik selleks, et Ehm, äh, et autod oleksid ühend-, äh, oleksid ähm, pidevalt ähm, ühenduses, aga näiteks äh, ja ähm, et oleks ühend-, toimiks ka Galileo süsteem, mida pidevalt kärbitakse, nii et ma tahaksin teada, mida te kavatse-, kuidas te kavatsete investeeringuid koordineerida, et need sõidukid saaks kasutada kõiki oma võimalusi Euroopa territooriumil, sest oleks äärmiselt nukker, et lihtsalt sellepärast, et äh, sellised probleemid tõstetaks taas kord ähm, äh, äh, piire Euroopa Liidus. lisaks sellele ma tahaks teada, kas sellised sõidukid muudat-, mõjutavad kuidagi ka Euroopa transpordivõrkusid ning tahaksin ühtlasi öelda ka seda, et isesõitvad autod eh, peavad muutma, muudavad ka eh, autojuhtide elukutset ning eh, nende praeguseid funktsioone ning need võivad muuta ka sellesse ametisse astumist ja selles arenemist. praegusel hetkel ei ole sellest sõnagi räägitud Äh, äh, suur tänu. järgmisena saab sõna Andor Teili. palun. suur tänu, härra juhataja, austatud proua volinik meil tegelikult on juba kogu tehnoloogia olemas selleks, et autod võiksid äh, iseennast juhtida. meil ei olegi enam autodel tegelikult tehnoloogiliselt äh, vaja juhte, aga sellise tehnoloogilise arenguga ei kaasne mitte ainult äh, positiivsed küljed, vaid ka negatiivsed kindlustusküsimused, vastutusküsimused, eraelu puutumatuse küsimused ja loomulikult ähm, maanteede ohutus on meie jaoks prioriteet. ja kõige haavatavamate liiklejate äh, olukord peab olema meie prioriteediks, ma pean siin silmas jalakäijaid ja jalgrattureid. nüüd äh, autode omavaheline ühendus, info jagamine tegelikult peaksid autod juba täna maanteeinfot jagama ja see tehnoloogia tuleks laiendada ka ähm, kaubikutele ja äh, veokitele, see parandaks ohutust meie maanteedel ja viiks ka heitkoguste eesmärkide täitmiseni peamine eesmärk meil on aga seadusandliku raamistiku loomine, mis aitaks jätkusuutlikult kasutada seda, jätkusuutlikult kasutada seda uut tehnoloogiat ja mis sillutaks tee tulevikku. me peame omavahel vaagima huve ja eesmärke, see on suur äh, ettevõtmine, aga me ei tohiks pidurdada tehnoloogiat, vaid aitama seda korraliku seadusandlusega. Euroopa Komisjon võib loota Euroopa Parlamendi toetusele. suur tänu! härra Jirži Pospišil, palun. suur tänu, härra juhataja. meie tänane arutelu on äh, väga põnev. proua volinik, ma tõesti arvan, et äh, oleks äh, mõttekas, et Euroopa Komisjon valmistaks ette mingisuguse kokkuvõtte Äh, automatiseeritud juhtimise kohta. ja liikmesriigid võiksid ka teavitada arengutest liikmesriike. mina näen siin kolme peamist valdkonda, millele tuleks tähelepanu pöörata. eriti äh, meile kui rahvaesindajatele. kõigepealt äh, juriidilised küsimused, nendele on juba viidatud. ja teiseks, kuidas me peame kohandama oma maantee infrastruktuuri nende arengutega ja kolmas küsimus on küberjulgeolek, ka sellest on räägitud. kui me räägime juriidilistest küsimustest, siis kõik potentsiaalsed muudatused peaksid aset leidma Euroopa tasandil, sest vastavalt lähimuspõhimõttele oleks küll väga vale, kui iga liikmesriik oma seadusandluse omapäi eh, muudaks, eh, kui see automaatne automaatsed autod äh, meie teedele lubatakse. ja väga oluline on loomulikult vastutuse küsimus, me peame täpselt teadma, kes vastutab äh, taoliste autode ja nende käitumise eest, kas äh, autotootja või tarbija. ja teine valdkond, infrastruktuur. see on ka teema millega tuleks tegeleda Euroopa tasandil, mitte siseriiklikul tasandil, selleks et liikmesriigid jällegi ei hakkaks ähm, siis eraldiseisvalt oma päiseadusandlust parandama. kõik need teemad on väga olulised. suur tänu, äh, härra Pospišil ja nüüd äh, saab sõna Ann Sander. poolteist minutit on teil kõneaega, palun. suur tänu, härra juhataja proua volinik, kallid kolleegid, automaatne auto on äh, tehnoloogiline unelm, millest täna on saamas äh, reaalsus. poolautomaatsed autod on juba jõudnud äh, teedele, mis pööravad ise, pargivad ise ja pidurdavad ise. homne autojuht on ainult oma autos kaasreisija Äh, loomulikult äh, aja küsimused ja mugavus, äh, siin on muutused suured. jah, see on tehnoloogiasektor, kus arengud on väga oodatud, kakskümmend seitse tuhat inimest hukkub Euroopa teedel inimvigade pärast. samas aga on väga palju takistusi praegu veel nendele autodele ja tuleb lahendada küsimusi Nendest küsimustest juba räägiti, tuletan meelde, kes vastutab õnnetuste korral, kuidas kohandada meie infrastruktuuri, maantee infrastruktuuri ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri, kuidas koordineerida eh, erinevate eh, tee kasutajate vaheline, vahelised ühendused ja millist infrastruktuuri on vaja ühendatud autode jaoks ja ka on küsimus selles, et kuidas me tagame selle, et infosüsteemidesse ei murtaks sisse ja kuidas tagada andmekaitse. kui me suudame koordineeritult nendele küsimustele vastata, siis on Euroopal võimalused äh, saada selle uue revolutsiooni, tööstusrevolutsiooni juhiks. suur tänu, kolleeg Sander. ja nüüd äh, siis vaba mikrofon härra Bussoi saab esimesena sõna. suur tänu, härra juhataja. ma praegusel hetkel on autotööstus kiirelt arenemas ja isesõitvad sõidukid on juba äh, uus äh, reaalsus. varsti hakkavad äh, toimima ka osaliselt automaatsed sõidukid ning samuti hakkab toimima näiteks ka ummikuabi ehm, ning Euroopa Komisjon peab välja töötama strateegia, mis aitaks kiireloomuliselt kohaneda selle olukorraga. Eh, see tähendab ka suurendada küberturvalisust ehm, see tähendab ka seda, et tuleb vastu võtta seadused, mis aitaks homologeerida neid sõidukeid ja seda juba järgnevate aastate jooksul. lisaks sellele ka eh, tuleb parandada taristut eh, liikmesriikides ja liikmesriigid peavad juba praegu seda, selliseid uuendusi arvesse võtma. suur tänu! Sean Kelly, teil on sõna. suur tänu teile, härra president, leian, et praegune arutelu on väga huvitav ja mul on mõningaid küsimusi, millele võib-olla volinik oskab äh, vastata äh, oma äh, vastukõnes kõigepealt see, mis puudutab isesõitvate sõidukite toeta avalikku toetust ja ühiskonda vastuvõtmist. see laine laieneb ja samas, mis, kes on vastutav ähm, õnnetuse puhul, kas äh, sõitja või omanik, kes ei pruukinud võib-olla üldse autos olla? ning äh, veel kulude küsimus kui, äh, kas need sõidukid on äh, kulukamad kui või, või odavamad kui need, mis meil praegu on ning äh, kliimamuutuste juurde mõeldes, kas see emissioonid on suuremad või väiksemad, suur tänu teile kõigile! suur tänu teile! taaskord äh, suur tänu teile, härra president. kallid kolleegid, sooviksin tänada kõiki kolleege, kes selle äh, küsimuse päevakorda tõid, tehnoloogiad arenevad väga kiiresti ning arvan, et issesõitvad autod peaks ähm, ähm, olema äh, meile juba kõigile aina lähedal seisma küsimus. Euroopa on üks kõige arenevamaid piirkondi maailmas selles valdkonnas, peaksime mõtlema aga maanteesõidu peale, mulle öeldakse eh, kodumaal, et eh, selline, eh, see sõidukid võib-olla aitavad kaasa ummikute vältimiseks, aga meil pole selleks piisavalt seaduseid. härra Jakovtšitš oleme paljusid küsimusi täna juba arutanud ja loomulikult peame eelkõige keskenduma turvalisusele, kuid peaksime rääkima eh, sotsiaalsetest, eetilistest, tehnoloogilistest eh, aspektidest, eh, samuti andmekaitsest. nii et veel üks probleem puudutab äh, infrastruktuure, kes kavatseb finantseerida selliste, sellisteks sõidukite sõitmiseks vajalikku taristut. tegemist on suurepärase võimalusega eurooplaste jaoks olla autotööstuses taas liidri rollis, see peaks ka võib-olla ka Euroopa enda tööstuse edasist arengut kaasa aitada, ma, me ei tohiks seda jätta ainult liikmesriikide kätte jätma, vaid olema liidrid kogu Euroopa tasandil, suur tänu! suur tänu selle eest, et olete kõige aktiivsemad liikmed Euroopa Parlamendis. meie fraktsioon on kõige aktiivsem, meid on kümme siin kohal nüüd äh, sõna aega meie kallile külalisele sõna andmiseks. proua Tissen, palun, teil on sõna. suur tänu teile, president ja suur tänu teile, äh, lugupeetud saadikud, teie oluliste panuste eest, lugupeetud kolleegid, me oleme tunnistajateks äh, arengutele, mis äh, ähm, on alles äh, oma arengutee alguses ja sellega seoses on üsnagi mõistetav, et meil on väga palju küsimusi, sellega seoses peame olukorda väga tähelepanelikult jälgima, siin on räägitud väga paljudest erinevatest küsimustest, mida arvesse võtta, innovatsioon, teadusuuringud, vastutustunne Äh, äh, äh, samuti õiguslik vastutus, andmekaitse, eraelu kaitse finantseerimine, kes taristu eest maksab, kommunikatsiooni eest maksab, avalik investeering, era- ja avaliku sektori koostöö, me ei tea, kuidas see kõik edasi areneb. ning uued reeglid maanteedel, samuti sõidukite tehniline kontroll kuidas edasi autot juhtida, kuidas see mõjutab kliimamuutusi eh, ning CO2 heitmeid, need on küsimused, mida arutatakse, kuid veel on palju muidki. tegemist on esmase aruteludega ja neid arutelusid tuleb veel palju ning loodan, et üheskoos eh, võime eh, välja töötada ja aru saada kõikidest erinevatest äh, Äh, aspektidest, mis mõjutama hakkavad ja mis on olulised transpordisektori, ühiskonna ja konkurentsivõime jaoks, äh, samuti instit-, Euroopa institutsioonid ja eriti Euroopa Komisjon ei ole sugugi istunud käed rüüpes, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peale lõime platvormi, mis äh, analüüsib kõike seda, mis selles valdkonnas toimub ja see on juba esimene samm edasi. jaanuaris kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal esitasime ka esmase raporti ning komisjon soovib välja töötada eh, ka esmase programmi, mis peaks aitama tekkivaid arenguid paremini jälgida, on kokku pandud ka kõrgetasemeline töörühm, kus osalevad ka tööstuse esindajad, mida ma mainisin ka oma esimeses kõnes ja see töötab välja teekaarti ning äh, raamistus kaks tuhat kakskümmend kolmkümmend ka eh, korraldatakse konsulteerimisprotsess eh, isesõitvate autode kohta ning eh, nagu komisjon seda ütles ka, nad töötavad välja esmase töödokumendi, ma ei tea, kas rohelise raamatu või mitte, milles, mida me koos analüüsime ning nagu ma ütlesin, me ei tule mitte üks arutelu sel teemal veel, vaid mitmeid arutelusid ja on oluline äh, käivitada tõhus koostöö, on väga palju aspekte, mis kiiresti edasi arenevad ning suhtugem sellesse positiivselt. suur tänu teile, äh, proua volinik, teie äh, siin viibimise ja sõnavõttude eest ning tahaksin tänada kõiki saadikuid, kes siia kohale jäid ning kommentaare esitasid ja meid oli siin vähe, kuid arutelu kvaliteet oli hiilgav. nii et nüüd ma aruteluga lõpetan